keskkonnakomisjon on edastanud mulle paranduse ühe teksti kohta, mille parlament on vastu võtnud äh, vastavalt äh, kodukorra artiklile kakssada kolmkümmend üks lõige neli, loetakse see kinnitatuks, kui kahekümne nelja tunni jooksul pärast äh, seda teadaannet mõni fraktsioon või teatav saadikute rühm ei ole esitanud taotlust Äh, hääletada seda parandust. parandus on kättesaadav parlamendi äh, kodulehel, täiskogu istungjärgu koduleheküljel lisatakse käesoleva istungi protokolli